We're starting Colleagues, let... kolleegid, alustagem. meil seisab ees tõsine hääletus. tere tulemast vastavalt äh, esimehe Puuseki äh, traditsioonile peaksime alustama proovihääletusega. ma loodan, et te võtsite oma hääletuskaardid kaasa. proovihääletus, elektrooniline hääletus kas te olete valmis jõuludeks? kas olete valmis jõuludeks? protseduuriline küsimus, palun. jah, mul ei ole kaardi kaasas, aga te võite minu häält arvestada. me arvestame sinuga pool vastavalt hääletusele. elektrooniline hääletus algab. kas te olete valmis jõuludeks? hääletus lõppes paljud on, paljud on jõuludeks valmis. alustagem siis esimese hääletusega arvamus digitaalkaubanduse strateegia kohta, raportöör härra Bütikofer, kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss muudatusettepanek kaks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. muudatusettepanek üheksa, elektrooniline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes tagasi lükatud muudatus number üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kindluse mõttes elektrooniline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. palun istuge teisele kohale, ümber vaadake, kas hääletusmasin töötab seal. enamus on selge, vastu võetud. muudatus seitseteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, peaksime kontrollima seda, muudatus kakskümmend üks, elektrooniline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. selgelt vastu võetud, muudatus kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ma arvan, peame seda kontrollima. muudatus kakskümmend kaks või elektrooniline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakskümmend kuus poolt kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. peaksime kontrollima seda, muudatus viiskümmend, elektrooniline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes tagasi lükatud muudatus nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, elektrooniliselt hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud. õnnitlused raportöörile, härra Bütikoferile. punkt viis päevakorras. Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise teaduse tehnoloogia koostööleping. Priima valdkonnas raportöör proua Sakorafa. Äh, elektrooniline nimeline hääletus, hääletus algab hääletus lõppes. vastu võetud. punkt number kuus, jälle kord Prima valdkonnas teadus- ja tehnoloogiakoostöö Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigiga, raportöör proua Sakarafoga, elektrooniline nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. punkt number seitse, Prima ja koostöö Liibanoni Vabariigiga raportöör proua Sako Rahva nimeline elektrooniline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud number kaheksa, Prima valdkond ja Jordaania kuningriigiga elektrooniline nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud punkt number üheksa. Euroopa Parlamendi liikmekandide esitamine Atsari haldusnõukogude. Edith Herzog täisliikmena hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. ja hääletus number kümme proua Brita Tomson asendusliikmena, elektrooniline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes, vastu võetud ja lõpphääletus, kandidaatide heakskiitmine, elektrooniline hääletus, hääletus algab hääletus lõppes heaks kiidetud. suur tänu teile. proua Hertsog on saalis. õnnitlused teile. ja, ja me huviga ootame teie poolt tehtavat tööd. hääletus on, hääletused on nüüd lõppenud ja nüüd läheme edasi päevakorra kümnenda punkti juurde järgmine mitmeaastane finantsraamistik, parlamendi seisukohtade ettevalmistamine kahe tuhande kahekümne aasta järgse piirkonnaks. meie raporteer on härra Marian Jean Marinescu Rahvaparteist. Äh, anname minuti aega, enne kui me alustame kümnenda päevakorrapunktiga. üks minut, palun Um, niisiis, kallid kolleegid, meil ei ole raportööri, nii et, et me muudame natukene päevakorda ja alustame siis tagumisest otsast. alustame punktist kaksteist, tagasiside eh, käimasolevate läbirääkimiste kohta, mis puudutavad Euroopa Liidu kommunikatsioonikoodeksit eh, ja samuti perekist räägime kahekümne viiendal oktoobril toimus esimene triloog ja me tahaksime luua siis elektroonilise side jaoks uut raamistikku järgmise aasta aprilliks kõige hiljemalt ja annan äh, sõna siis äh, proua Castillole, kes on äh, raportöör, suur aitäh Äh, äh, härra esimees, te kirjeldasite väga hästi, kuhu me oleme jõudnud. kahekümne viiendal oktoobril oli meil esimene triloog ja teine Eesti eesistumise ajal toimub siis kuuendal detsembril. ma pean ütlema, et esimene triloog äh, kulges samamoodi nagu äh, enamus äh, siin komisjonis äh, lootis, kõik need, kes toetasid mandaati ja need, kes asjaga kursis ei ole, teavad, et selle teema peamine eesmärk on suurendada investeeringuid suure võimsusega võrkudesse, et G5 saaks areneda me räägime spektrist, juurdepääsust, teenustest. järgmise triloogi käigus me keskendume üsna palju just nimelt spektri osale. me üritame Eesti eesistumise all saavutada nii palju kui äh, võimalik. Bulgaaria on järgmine eesistuja kõigi fraktsioonide koordineerimine läbi erinevate variraportööride on siiani olnud suurepärane, nii et, et siin mul midagi öelda ei ole. ja mõte on siis, et me jõuaksime selle asjaga ühele poole järgmise aasta esimeses kvartalis. niisiis, selline on hetkeolukord meil ei ole veel kokkulepet, sest need institutsioonid alles alustasid kõnelusi, aga asjad siiamaani on hästi läinud. mul on väga hea meel seda kuulda, ütleb härra esimees. ja jääme ootama siis teiepoolset infot jällegi pärast järgmist triloogi ja soovime teile edu. suur aitäh! nüüd Läheme üheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab äh, nõukogu ja äh, parlamendi määrust ettevõtlusstatistika kohta. meie raportöör on härra Levanovski Rahvaparteist ja ma tahaksin öelda, et äh, IT-probleemide tõttu ei ole kõikides keeltes nende dokumentide versioonid kättesaadavad meil toimub siis äh, esimene mõttevahetus, me oleme selleks eraldanud viiskümmend minutit ja mul on väga hea meel anda sõna raportöörile, me ei pea tingimata kulutama viiskümmend minutit sellele, aga äh, see aeg meil on, kui te soovite. niisiis, härra Levanovski, palun, teil on sõna. aitäh, esimees, tõepoolest, meil on esimene võimalus arutada seda üsna tehnilist teemat raammäärus, mis puudutab ettevõtlusstatistikat, on midagi sellist, mille läbi Euroopa Komisjon reageerib äh, sellele, mida nõutakse, nõutakse üha rohkem kvaliteetset statistikat ja andmeid, et see hõlbustaks otsuste langetamist Euroopa Liidus. tegemist ei ole ainsa komisjoni statistikaalase algatusega. Äh, me siin parlamendis oleme arutanud ka põllumajandusstatistikat samuti sotsiaalset statistikat. ma tervitan seda algatust, sest et äh, see on osa Refitist, paremast õigusloomest. me oleme siis äh, kümme eraldi õigusakti asendamas ühega ja niimoodi peabki asjadele lähenema, sest nii me muudame asju lihtsamaks ja ka ettevõtlusstatistikat loomulikult on tegemist väga nõudliku ettepanekuga, iseäranis nende jaoks, kes andmete kogumisega tegelevad, eh, sest et tegemist on raamkokkuleppega, mis puudutab siis ratsionaliseerimist ja sidusamat lähenemist ettevõttes, ettevõtlusstatistikale äh, ja selle laiendamist ka siis teenustele ja sellistele valdkondadele, mis siiani polnud hõlmatud. siiani ettevõtlusstatistika Euroopas puudutas just nimelt tootmist ja tööstust ja on vaja, et me laiendaksime äh, statistika kogunemise ka teenuste sektorile ma olen kohtunud äh, variraportööridega ja ka sidusrühmade esindajatega ja loomulikult kõige õnnelikumad on lõpptarbijad, sest just nemad vajavad kvaliteetseid äh, statistilisi andmeid. Äh, sidusrühmade jaoks on oluline nõndanimetatud kulude neutraalsus või isegi sääst, et tegemist oleks tõesti kulutõhusa ettevõtmisega, nagu jah, ma olen komisjoniga nõus. ma olen nõus komisjoni lähenemisega. Öelgem kas või Eurostati algatusele, aga ma olen teinud kakskümmend seitse muudatusettepanekut ja need hõlmavad selliseid valdkondi, nagu äh, piiratud äh, lisandused äh, teemadele, mille kohta statistilisi andmeid kohustatakse, delegeeritud ja rakendusaktid, võrdlusperioodid, ma ei hakka siin täna üksikasjadesse laskuma, sellepärast et tegemist on üsna tehniliste üksikasjadega, võimalikud täiendavad kulud meie halduspartneritele, see on minu jaoks ka väga oluline et me ei hakkaks suurendama koormust nendele, kes andmeid koguvad ja andmete säilitamine on samuti oluline ja samuti mõned metodoloogilised küsimused, mis aitavad kulusid vähendada. iseäranis on oluline see, et kui me vaatame eh, kulude neutraalsust eh, või eh, andmete kasutussõbralikkust, siis VKE-d on äh, siin olulised. ma ei tahaks siin esimese arutelu käigus liiga pikalt kõnelda. Äh, tahaksin konsulteerida ja pidada läbirääkimisi variraportööridega ja jään ootama teie arvamusi, aga oluline on äh, reageerida siis nõudlusele kõrgekvaliteetsete andmete järele Eh, muuta need andmed niivõrd kasutajasõbralikult kui võimalik, et see oleks tõesti eh, õig-, parem õigusloome. aitäh! aitäh, härra Levanovski ja nüüd läheme siis variraportööride juurde ja ALDE nimel härra Telitška, palun. Eh, suur aitäh, esimees härra Levanovski ütles, et ta teeb lühidalt ja ma ütlen, et mina saan teha veelgi lühemalt ja väga heal põhjusel minu lähenemine oleks olnud täpselt samasugune, nagu on raportööri lähenemine, selline mõistlik lähenemine, mis tugineb õigetele kriteeriumitele ja õigetele põhimõtetele. jagan ka härra Levandovski seisukohta, et me peame arvestama selle ettepaneku eesmärkidega, samas aga on minu jaoks ka mõningad küsimärgid äh, üks neist äh, tugineb mõjuhinnangutele. mina äh, sooviksin, et mõjuhinnangud oleksid veenvamad, millised on ikkagi tagajärjed äh, nende asjade jaoks, millest härra Levatovski kõneles. Need on asjad, mis mõjutavad ettevõtteid ja iseäranis VKE-sid ja ma arvan, et ei ettepanek ega ka mõjuhinnang ei ole selles osas piisavalt veenev nii et, et eh, ma ei tea, kas siin peetakse täpselt kinni Refiti eh, lähenemisest. Eh, mulle tundub, et jah, lähenemine on väga hea, aga minu muudatusettepanekud äh, Äh, oleksid läinud ka samas suunas. meil on toimunud konsultatsioonid ja me toetame teie muudatusettepanekuid, härra Levanovski, ma ise oleks samasugused esitanud. jah, äh, nii et, et meil on väga äh, sidus koostöö, meil on samad eesmärgid ja ma olen kindel, et selles suunas me saame tõesti ettepaneku muuta paremaks, kui see hetkel on ja teistes küsimustes ma lihtsalt kordaksin seda, mida härra Levanovski juba on öelnud. ma arvan, et selles esimeses arutelus on oluline rõhutada, et raportööri lähenemine on selline, mis annab mulle usaldust, et me saame selle, sellega hakkama. ma nõustun selle lähenemisega ja ma olen täiesti kindel, et me nõustume ka suurema osa muudatusettepanekute osas ja me suudame välja töötada kompromissmuudatusettepanekud ja esitada komisjonile väga hea ettepaneku ja need tehnilised arutelud äh, arutame siis, kui kohtume raportööri ja variraportööridega. aitäh, härra Telitška. kas on veel saadikuid, kes soovivad sõna võtta? võib-olla komisjoni esindajad soovivad sõna võtta selles küsimuses? kas meil on keegi komisjonist? jah, palun, palun, teil on sõna. aitäh. Äh, loomulikult tervitab komisjon seda esimest eelnõu, mille raportöör härra Levanovski on valmistanud ja me hindame tema oskusteadmisi selles valdkonnas, see raport näitab, et ettepanekusse suhtutakse suure huviga ja sellele lähenetakse konstruktiivselt. meie arvates on raport heades kätes me tunnistame, et äh, poliitilisel tasandil on mõningaid murettekitavaid asju ja tahame ITRE komisjoni tänada võimaluse eest neid küsimusi pisut selgitada. Need eesmärgid, mida komisjon soovitab äh, selle äh, määrusega saavutada, on mitmesugused, aga peamised eesmärgid on kõigepealt reageerida andmete kasutajate pikaajalistele nõudmistele, näiteks keskpanga nõuetele. Äh, teiseks, vähendada ettevõtete koormust ja kolmandaks olla asja kohased ähm, ka kesk- ja pikemas perspektiivis ja viies sisse siis äh, paindlikkuse, ähm, muutes andmetele esitatavaid nõudeid, iseäranis äh, dünaamiliste andmete osas, mis puudutavad IKT-d, teadus- ja arendustegevust ja innovatsiooni ilma sellise paindlikkuseta ei suuda me äh, vaadata, mis majanduses toimub. Äh, terve rida muudatusettepanekuid, mis raportööri poolt on välja pakutud, tunduvad esmapilgul olevat komisjonile üsna vastuvõetavad ja me suudame need teksti sisse panna. aga me peaksime äh, selgitama mõningaid muudatusettepanekuid, hoolitsemaks selle eest, et me saame õigesti aru, millised on nende muudatusettepanekute eesmärgid? kui me oleme nendest muudatusettepanekutest õigesti aru saanud, siis tundub, et see õigusakt ei suudaks täita mõningaid oma olulisi eesmärke ja seetõttu tahaksime äh, selgitada komisjoni äh, ettepanekuid. kõigepealt esimene ettepanek ja mis meile kõige rohkem muret valmistab, on seotud muudatusega kakskümmend kaheksa lisas kaks, kus väidetakse, et hinnad ja toodang äh, peaks olema lühiajalise äristatistika hulga, ettevõtlusstatistika hulgas. ma tahaksin selgitada et ähm, need äh, abimuutujad on midagi sellist, ähm, mida me nõuame iga kuuselt ja kuul ja ainult kaks nendest muutujatest on äh, uued. Äh, kuus muutujat on juba sellised, mida iga kuu esitatakse. niisiis see muudatusettepanek lihtsalt läheb tagasi juba eksisteeriva olukorra juurde Äh, mis puudutab neid kahte uut muutujat, äh, siis käibeindeks teenuste vallas ja äh, teenuste jaoks vajaliku tootmise indeks, tahaksin selgutada, et ligemale pooled liikmesriikidest neid andmeid juba koguvad ning tegemist on tõesti väga olulise nõudlusega Euroopa Keskpanga poolt. tulles tagasi aastasse kaks tuhat, on äärmiselt oluline, et skp prognoosimine, mis on hädavajalik selleks, et järgida Euroopa majanduspoliiti-, rahanduspoliitikat. teiseks tahaksin ma äh, viidata muudatustele viisteist ja kuusteist, need puudutavad Eurogrupi registrit ning komisjoni ettepanekut äh, et mõned inimesed liikmesriikide statistikaametitest, kes tegelevad nende registritega, omaksid juurdepääsu kõigi rahvusvaheliste ettevõtete eh, infole. Need statistikud on seotud rangete konfidentsiaalsusnõuetega ning on, eh, see on hädavajalik, sellepärast et kui statistik liikmesriigid tahab äh, õiguslikku ühtsust kuhugi kontserni struktuuri paigutada, äh, siis ta peab suutma asju näha piiriüleselt, sest et muidu ta ju ei tea, et see õiguslik üksus tegelikult kuulub äh, mõne kontserni juurde nii et, et on äärmiselt oluline, et piiratud arvul inimestel on juurdepääs sellisele infole ja loomulikult peavad nad järgima rangeid konfidentsiaalsusreegleid, millele ma just viitasin ja lõpetuseks ähm, tuleksin muudatusettepanek kahekümne kahe juurde, mis puudutab ähm, äh, rahvusvahelist äh, statistikat ettevõtete iseloomu ja tarneviiside kohta. see on äärmiselt oluline info kaubandusläbirääkimiste seisukohalt äh, sellist statistikat praegu ei koguta, aga on tugev poliitiline surve, et seda hakataks tegema sõnaselge sellise statistika mainimine eh, tulevaste pilootprojektide teemana näitab, et Euroopa statistiline süsteem on valmis sellist statistikat välja töötama ja see saadab olulise signaali poliitika kujundajatele, kes selliseid andmeid vajavad. Eh, sellise viite kustutamine, nagu öeldakse muudatuses kakskümmend kaks, eh, ei saadaks sellist olulist signaali niisiis äh, need teemad, äh, mis on seotud äh, üheksa, kümme ja kümnega, on tehnilist, tehnilise iseloomuga ja vajavad pikemat selgitust ja graafilisi illustratsioone. ja selle jaoks ähm, meil sellise esialgse arutelu käigus ei ole võimalust. aga komisjon on valmis ähm, selgitama äh, tehnilisel kohtumisel parlamendi ja komisjoni vahel selliseid asju, kui selline kohtumine on võimalik. suur aitäh ja annan nüüd sõna tagasi härra Levandovskile. palun, Janos, sul on sõna. aitäh, mul on väga hea meel äh, kuulda härra Telitškalt, et meie lähenemine on äh, enam-vähem sarnane ja me tahame, et see oleks tõesti tõeline rehvit et meil ei oleks üks äh, seadus, et meil oleks üks seadus äh, kümne asemel, võib-olla ei ole meie eesmärk, aga me ei soovi liigset koormat äh, statistika kodumisel. jah, tänan ka komisjoni kommentaaride eest ma olen nõus, et me peaksime Euroopa statistilist suutlikkust arendama koos ettevõtlusega, aga me peame leidma ka tasakaalu selle paindlikkuse vahel, mida komisjon nõuab ja selle usaldusväärsuse vahel, mida ettevõtted nõuavad. mis puudutab konkreetseid punkte, mida täna mainiti, siis jah, me oleme jälle tagasi hinnade osas äh, kvartali aruannete juures, äh, see, mida Keskpank jõuab, nõuab, ei ole piisav aga enamik liikmesriike kogub neid andmeid igas kvartalis ja mitte igal kuul. ma tean, et minu koduriigi Statistikaamet, nende jaoks ei oleks probleem iga kuu neid andmeid koguda, aga mõnede riikide jaoks see võib olla probleem, nii et, et seda tuleb arutada. mis puudutab nüüd juurdepääsu mis eh, minu muudatusettepanekus on piiratud nende riikidega, Äh, kellel on vähemalt üks ähm, äh, hargmaiste ettevõtete äh, haru nende territooriumil ja mis puudutab pilootprojekte, me Eurostati puhul ka kasutasime neid, aga ma arvan, et statistikat on meil juba kogutud, jah, me võime selle pilootprojekti tulevikus teha, aga ma ei saa ähm, aru, miks sellest peaks rääkima siin selles määruses aga kõike saab veel arutada. Äh, oluline on see, et me toetame ratsionaliseerimist, me toetame kümne seaduse tühistamist ja nende asendamist ühega. meie teame, ähm, kuidas on lugu kahe teie algatusega sotsiaalstatistika osas ja põllumajandusstatistika osas, ma tean, et seal me ei liigu edasi kuigi kiiresti paljud liikmesriigid kardavad täiendavat koormust või sellega kaasnevaid täiendavaid kulusid. aga me peaksime tõesti äh, selle määruse tegema tõesti kasutajasõbralikuks ja ma arvan, et äh, selline meie, meie rünnak komisjoni aadressil on sõbralik rünnak. aitäh, härra Levanovski muudatuste esitamise tähtaeg on kolmekümnes november kaks tuhat seitseteist. Äh, suur aitäh, härra Levanovski, äh, selle lõppsõnavõtu eest ja nüüd läheme siis tagasi päevakorrapunkti kümme juurde ja järgmisena räägime järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust ja valmistame ette parlamendi seisukohta siis pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja ma saan aru, et ähm, Äh, raportööri esindaja on valmis sõna võtma, palun. Äh, suur aitäh, äh, vabandan selle eest, et härra Marinesko ei saanud siia tulla ja nüüd lühidalt võtan läbi selle väga põhjaliku härra Marinesko ettepaneku. põhimõtteliselt on siin kaetud kõik need poliitikavaldkonnad, mis on seotud eelarvega siin IT-komisjonis, tööstuspoliitika, strateegia, Euroopa energiaturu integreerimise süvendamine, digitaalne ühisturg, sellega seotud instrumendid, tahetakse paremat koordineerimist Euroopa Liidu instrumentide puhul, eriti ju VKE, just VKE-d, ITK-d, energiainfrastruktuur, Horisont kaks tuhat kakskümmend, kosmoseeelarve ja see uus asi, Euroopa kaitsetööstuse arenguprogramm. nii et realistlikult on see, see panus, mille meie saame teha üldisesse eelarvesse. rahvapartei tahaks seda veidi kokku suruda ja e, muudaksime seda niimoodi, seda raportit, et see viitaks konkreetsele summale, mis puudutab liikmesriikide esialgset otsust e, kulutada kolm protsenti SKT-st teadustööks e, ja paneme sinna ka selle konkreetne summa, sada kakskümmend miljardit äh, üheksanda raamprogrammi jaoks, äh, mida me ühiselt otsustasime, et me ei tahaks, äh, et EFSI kaks võtaks raha teadus- ja innovatsiooniprogrammidest, viitaksime EIT-le, sest et see on ka selles meie Äh, eelarve osas, kus äh, meil on oma sõna öelda, viitaksime innovatsioonilüngale, vajalikele sünergiatele, äh, kultuuri- ja loometööstusele ja ka sellele, mis on seotud eelarvereeglitega. siin viitaksime me nendele kogusummade instrumendile, ühtse auditi lähenemisele ja sellele, et me peamiselt leiame, et raamprogramm üheksa peaks olema grandipõhine ja mitte nii, et äh, laenud hakkaksid grante asendama, nii et see on äh, nüüd kokku toonud esiteks raportööri raporti ja Rahvapartei positsiooni selle raporti suhtes, aitäh! see, aitäh, härra Eiler äh, ja nüüd äh, variraportöörid, kõigepealt äh, proua Werner, palun! suur aitäh, härra esimees, daamid ja härrad. kahjuks ei saanud härra Kaier siia tulla, sest et äh, tema tegeleb aasta kaks tuhat kaheksateist aastaeelarve läbirääkimistega täna. ta palus mul esitada oma arvamuse tema nimel. kõigepealt aitäh härra Marineskule selle eest, et ta rääkis oma raportist, mis puudutab tulevast MFF-i. Äh, selles äh, on olulised punktid äh, ITER-i jaoks, äh, mida härra Kaier äh, toetab väga, Energialiidu vahendite parandamine, Euroopa teaduspiirkond ja digitaalne ühisturg, nagu raportöör ütles, siis, siis ka tema leiab, et oluline on, et meil oleksid vajalikud vahendid CEF-i ja Euroopa kosmoseprogrammide jaoks, aga lisaks sellele on veel mõned äh, aspektid selles arvamuses, mida härra Kaier tahaks rohkem käsitleda, oluline on, et kesk-, komisjon keskenduks äh, majanduskasvule töökohtadele, mis eelmises MFF-is oli paigas, sotsialistid, demokraadid tahaksid ka rohkem rahasid teadustöö ja innovatsiooni jaoks, eriti just valdkondades, mis võimaldaksid meil äh, saavutada energia ja kliimaeesmärgid, näiteks energiatõhususe programmid, programmid VKE-dele nagu COSME, aga ka VKE instrument tulevases MFF-is peavad jätkuma, sest VKE-d on Euroopa majanduse selgrooks. lisaks äh, piisavale rahastusele äh, nendes programmides, äh, mis ITRE alla langevad, ütleb härra Kaier ka, et piisavalt peab rahasid olema antud ka agentuuridele, nii et nende suuremad ülesanded oleks võimalik tõhusalt täita. härra Kair tahaks rõhutada ka seda, et tõestatud programmid lisanduksid sellistele programmidele nagu EFSI ja programmid teisest valdkondadest, neid ei peaks vähendama selleks, et tagada, et CEF ja teised programmid Äh, kehvemasse olukorda ei satuks. Äh, härra Kaier tahaks oma muudatusettepanekutega neid punkte veel rõhutada, tal on väga hea meel raportööriga hea koostöö üle ja variraportööridega, suur aitäh! aitäh, härra Werner, proua Werner ja härra ja Telitška nüüd Alde nimel uh,. Sure. Uh... aitäh! ma arvan, et päris palju on juba ära öeldud uh, ka minevikus äh, meil on olemas teatud põhiprintsiibid, äh, mida minu arvates raportöör on jälginud. üks äh, üldisem märkus, mis võib-olla võiks olla meile suuniseks ka tulevastes läbirääkimistes mitmeaastase finantsraamistiku üle ja võiks, mida me võiksime silmas pidada ka poliitika kujundamisel. raportöör on rõhutanud innovatsiooni küsimust et see ei peaks leidma aset Horisont programmi arvelt, me teame põhipõhimõtteid, mis on legitiimsed, aga samas me teame ka, et teatud poliitiliste muudatuste tõttu teatud liikmesriikides on tekkinud pinged ja on tekkinud ambitsioon ümber vaadata Euroopa Liidu rahastusküsimused, eh, mitte just tingimata positiivses suunas ja see võib aset leida teatud meie poliitikate kulul, kaasa arvatud need programmid, mis on seotud innovatsiooniga. ja ma arvan, et see on midagi sellist, mida me peaksime silmas pidama täna, aga ka tulevikus, aga sama märkus võiks eh, puudutada ka seda, et milline ökosüsteem meil tegelikult Euroopas on ja kuidas me suudame tulevikus eh, konkureerida oma peamiste konkurentsid, konkurentidega. küsimus on siin loomulikult rahastamises ja ma arvan, et tulevikku silmas pidades peaksime me rohkem isegi veel keskenduma rahastamisele ja kaasrahastamisele võimalike programmide ja sektorite puhul, mis on perspektiivikamad ja kus meie tööstused toetust veel vajavad, aga sama puudutab ka äh, valdkonda, mille eest ITRE vastutab äh, Mm, ehk siis eh, ka regulatiivkeskkond. me mõnikord kipume eraldama rahastamise ja regulatiivkeskkonnaga, tegelikult on tegemist sama mündi kahe poolega, mis moodustavad sellise ühtse ökosüsteemi, ehk siis eh, lühidalt eh, see, mida raportööri poolt täna kuulda oli, on ilmselt see suund, millele mingisuguseid erilisi negatiivseid kommentaare teha ei saa, aga meie jaoks äh, vabandust. aitäh. me oleme nüüd jõudmas sellisesse etappi, kus äh, Euroopa Liidu eelarve satub suure surve alla ja ma arvan, et kogu see protsess, äh, siin on mitmed äh, tähised tulevikuks ja meil oleks vaja süsteemsemat ülevaadet sellest, kuidas me oma poliitikat kujundamine nii palju ütleksingi ja vaatame siis, kuidas asjad kujunevad, jällegi mul mingisuguseid suuremaid reservatsioone sellele, mida raportööri nimel esitati, ei ole. aitäh, härra Telitska ja nüüd Roheliste nimel härra Turmes, palun uh,. Where... saan jätkata sealt, kus Pavel lõpetas. poliitiliselt on tegelikult uh, uh, küsimus uh, selles, et meil on kümne miljardiline miinus, sest et Suurbritannia lahkub. aga me, ja me peame arutama selle üle, kust siis see raha tuleb. ja ma olen veidi üllatunud, et härra Marinesko arvamus ei ütle midagi selle kohta ja mingit omavahendite kohta mingit arvamust ei ole. kui me uusi omavahendeid ei saa, siis me satume surve alla, nii et ma arvan, et meil on ka vaja oma ITRE arvamuses rääkida omavahenditest ma arvan, et siin on kaks valdkonda, kus äh, meil on vaja suuremat usaldusväärsust avalikkuse ees. Äh, Euroopa on ju see, kes on vähendanud roomingu kulusid, kes on muutnud äh, interneti Euroopas odavamaks, nii et kas on absurdne paluda väga väikest tasu iga kommunikatsiooni eest, mis võimaldaks meil tulevikus isegi paremat lairibaühendust saavutada, näiteks me näitame, et me vähendame kulusid iga kodaniku jaoks. sama puudutab ka elektrit ja gaasi. kui me ei loo Euroopa elektri- ja gaasiturgu, siis eh, ilma selleta ei oleks eh, hulgihinnad eh, kunagi nii madalad, kui nad on praegu, sest kui me ja turud lähevad üle piiride, siis me saame suurema optimeerimise, nii et meil on vaja rohkem poliitilist julgust, et öelda, et valdkondades, kus me saame tõestada, et Euroopa vähendab kulusid kodanike jaoks, kui me tahame, et äh, need kulud endiselt väheneksid, et optimeerimine majanduslik oleks suurem, siis need on sellised valdkonnad, kus me saame nõuda teatud äh, sisendit. teine küsimus, kliima. täna esmaspäeval, mitte siit väga kaugel, Äh, Bonnis avame me Fidži kopi nii-öelda, Fidži on nii suure veesurve alla sattunud, et nad on korraldanud Bonnis ko konverentsi kliimamuutuste üle, nii et ma arvan, et me peame veidi parandama sõnastust äh, härra Marinescu raportis kliima rahastamise küsimuses äh, ja nüüd tööstuspoliitika, mis on loomulikult seotud ka innovatsiooniga. ma arvan, et me oleme tänu Äh, paljude härra Eileri, äh, Carlos Moedase äh, algatustele oleme me nüüd oluliselt paremas olukorras, mis puudutab rahastamist, startup'e, riskide võtmist, aga mis puudutab suuri tööstusprojekte, tehased ja nii edasi, siis seal on vaja suuri rahasid, mitte väikseid ja me, meil on tõeline probleem siin selles, et kuidas võistelda Hiina ja Ameerika Ühendriikidega miks, kuidas saab Elon Musk äh, suure äh, akutehase paika panna, seda sellepärast, et tal on äh, Ameerika riigilt garantii. meil ei ole midagi sarnast suurte tööstusalgatuste koha pealt, härra Marinesko arvamuse sõnastus on hea, aga seda oleks ehk võimalik veidi teravamaks muuta. mis puudutab taastuvenergiaallikaid, siis kui me tahame äh, optimeerida üle piiride, siis oleks parem, kui pärast aastat kaks tuhat kakskümmend oleks meil laual ka mõned präänikud. kui äh, äh, valitsused piiriüleselt teevad koostööd taastuvenergia küsimuses, siis kui me saaksime jällegi mingisuguseid investeeringugarantiid või midagi sellist, siis see kõik madaldaks meie jaoks kulusid ja see oleks veel midagi sellist, mida mina muudatusena esitaksin. aitäh. aitäh, härra Turmes kuue nimel proua Sakaraga, palun. aitäh. härra esimees, tahaksin tänada raportööri selle esialgse lähenemise eest sellele kriitilisele teemale, kuidas valmistada ette Euroopa Parlamendi seisukohta tulevase MFF-i koha pealt. raamistikul raamistik peab põhinema arengule, millel on sotsiaalne nägu liikmesriikide vahel ja ka välismaailma suhtes. selline poliitikavalik peaks olema peamiseks prioriteediks. kas siis kon-, tegemist on konkurentsivõime või ükskõik millise teise poliitikaga või kapitaliturgude liiduga avalikud eh, investeeringud ja täielik eh, eh, sõltumatus, mis puudutab Euroopa semestri eesmärke. peab olema tagatud, et hetkeolukord, milles Euroopa Liit on, see tähendab seda, et meil on vaja uut suurt äh, sammu edasi, me peame haldama oma vahendeid ja tagama, et äh, me oleme välismaailmaga võrreldes tugevamal positsioonil ja et me oleme ühtsed. igasugused järeleandmised peavad olema aluseks tugevale rahastusele. uus Euroopa Liidu strateegiliste poliitikate fond peab äh, toetama Euroopa tööstust, meil on vaja korralikud, äh, korralikke programme, nagu näiteks COSME, ja me peame ka oma prioriteedid üle vaatama. siin on aga üks eeltingimus. igasugused uued sammud tuleb teha ettevaatlikult Äh, see peab olema, need peavad olema paindlikud. loomulik äh, peab Euroopa Liit oma uute väljakutsetega toime tulema, peame võtma arvesse ka finantskriisi. edasine lihtsustamine on vajalik. tähelepanu tuleb äh, pöörata ka probleemidele, mis tulenevad Brexitist, need on äh, kriitilised faktorid, mis kujundavad uut raamistikku. Euroopa Parlament äh, ja parlamendisaadikud peavad mängima aktiivset ja dünaamilist rolli kogu läbirääkimiste käigus, äh, selleks et Euroopa Liidul ka sellest kasu oleks, aitäh! suur tänu ja nüüd teiste huvitatud liikmete poole ja esimesena proua Krustet. sõna on teil, palun. suur aitäh, härra esimees kõigepealt äh, ma tahaksin tänada kolleeg Marineskut, kahjuks teda küll ei ole kohal, aga tahaksin teda äh, siiski tänada töö eest, mille ta selle arvamuse koostamisele on teinud. oluline on meenutada, et me soovitaksime sellist eelarvet, mis toetaks innovatsiooni ja tööstuspoliitikat, mis oleks meie ambitsioonide kõrgusel. mul on kaks märkust ühelt poolt, mis puudutab äh, territoriaalset poliitikat, äh, siis me peaksime äh, arendama selliseid programme nagu Copernic, Galileo, EGNAS ja meil on vaja ka ühiseid tehnoloogilisi algatusi seda nõudsime raportis, mille üle me hääletasime. teemaks oli siis Euroopa kosmosestrateegia. teine märkus puudutab äh, viimase punkti viimast äh, lauset, mille kohaselt äh, härra Marinescu ütleb, et kaitsevaldkonna programme ei tohiks ähm, rahastada teiste programmide arvelt. ma olen selle põhimõttega täiesti nõus, aga tuleb selgitada seda, et kaitse jaoks Äh, tuleb seda arvestada alles pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, sellepärast et kaitseprogrammide esimene faas äh, algab alles kahe tuhande üheksateistkümnendast, kahe tuhande kahekümnendast aastast äh, seda kaitsetööstuse programmi tutvustati meile tõesti väga kiiresti, meil oli võimalik seda ajaloolist sammu astuda ja seega tuleks seda reeglit järgida alates sellest, kui see programm käivitub ja sellega tuleks ka siis äh, rahastamise juures arvestada. Äh, mina olen äh, kaitsetööstuse programmi raportöör ja ma olen täiesti kindel, et et me oleme, et see vahendite ümbersuunamine ei mõjutaks antud sätet mitte mingil moel, ma olen reegliga täiesti nõus tuleviku seisukohalt, aga tahtsin teha seda täpsustust, sellepärast et see oleks väga oluline, arvestades minu raportit, mida ma varsti tutvustan, ja olen kolleegidega nõus, et liikmesriigid peavad käega oma taskusse pistma Äh, ja see oleks äärmiselt oluline ka kaitsetööstuse programmi seisukohalt, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Levandovski, sõna on teil. suur tänu, lühidalt kolm asja ainult. esiteks, äh, idrikomisjoni sisendi, see on igati soovitav selleks, et määratleda äh, äh, kulutusi arengule, kosmosele ja nii edasi. teiseks, omavahendite mainimine. Need puuduvad härra Marinescu raportis, kuid kaasraportöörina härra Debrega koos ma võin tagada teile, et see saab olema väga tugev seisukoht Euroopa Parlamendi poolt, sest äh, meid ei heiduta möödaniku ähm, möödalaskmised ja ka mina sealhulgas, võib-olla seoses Brexitiga meil avaneb väike võimalus, mida me peaksime ära kasutama, kuid kolmas puudutab meie probleemi, kuna parlamendil on väga ambitsioonikad eesmärgid eh, kahe tuhande kahekümne aasta järgse MFF-i eh, lõpule kujundamine enne valimisi, mis toimuvad aastal kaks tuhat üheksateist. ausalt öeldes see tähendab aega kuni märtsini kaks tuhat üheksateist. isegi kui komisjon äh, viivitab selle äh, ettepanekuga juuni-juulini kaks tuhat üheksateist, seega on väga auahne eesmärk ja kui ma mäletan seda, et eelmised läbirääkimised äh, kestsid kaks ja pool aastat ja nüüd me soovime, tahame selle töö ära teha paari kuuga, see on nagu vormel üks kiirused ja kuigi ma olen veidi skeptiline, et no kuna me ei tea, mida Brexit endaga kaasa toob, me võime küll üritada, kuid meil on nõnda liidrite tegevuskava probleem, leaders agenda, mis on nõukogu seisukoht äh, hoopis äh, teise tähtajaga, isegi juunis pärast äh, Euroopa Parlamendi valimisi saab see olema üks esimene lepituskoosolekuid ja see ei tähenda veel MFF-i lõpule kujundamist, seega meil on erinev kalender parlamendi jaoks ja nõnda öelda äh, nõukogu kalendrist. kuigi nendel kahe institutsioonil peaks olema ühine kalender. härra Levandovski ja nüüd saab sõna härra Keli, palun. suur tänu ma nõustun sellega, mida kolleegid ütlesid. Äh, tegemist on äärmiselt positiivse lähenemisega. härra Marinesko on teinud head tööd ja äh, teised kolleegid tõid välja ka prioriteedid, äh, seda tegi härra Geier. ma tahaksin aga ühte asja rõhutada. arvestades seda, mida ütles Claude, kes äsja lahkus, omavahendid ja härra Levadovski, minu kolleeg, samuti rõhutas seda. miks on varem seda tagasi lükatud? Äh, me mitte kunagi ei nõustunud sellega. kuna, kuna iga aastaga äh, Euroopa Liidus muutub see olulisemaks, et omada oma vahendeid ja eriti nendes valdkondades, kus on võimalik tagada lisandväärtust. Claude Meines, äh, Galileo siis kosmost Kopernikust. võime lisada siia ka Solidaarsusfondi, Erasmuse ja teised. ja mida rohkem me suudame reservi panna nende väga väärtuslike Euroopa programmide jaoks, seda tulemuslikumad need saavad olema ja üha rohkem kodanikke tajub, et eh, Euroopa Liidus toimuvad head asjad sellega ma jõuan selleni, mida öeldi algselt, äh, see portselanipoes on suur äh, elevant, see on Brexit, mis mõjutab meie eelarvet, me ei tea, kuidas. Äh, kas see jõuab lõpuni enne MFF-i, kas üleminekuperiood saab olema lühike või pikk, me võime seda igavesti arutada, kuid me peame edasi liikuma olemasolevate faktide põhjal ja kõige tähtsam on see, et meie eesmärk peaks olema tugev eelarve ja me peame sellest teavitama ka kodanikke, et see teenib nende huve. et see teenib kõikide eurooplaste huve ja selleks on meil võimalik kasutada väga palju näiteid. seega hea varajane algus, kuid me peaksime ühinema paari olulisema põhimõtte ümber, mida me soovime saavutada ja see tagab meile edu lõppkokkuvõttes. suur tänu! suur tänu, härra Kelly! ja nüüd saab sõna tagasi härra Eiler. võib-olla on raske analüüsida seda, mida ütleks härra Marinesko, kuid ma usun, et see, mis meil ühist on, eh, eh, see võiks olla nagu meie ühine seisukoht. Eh, kõik, mis on lisatud, lähtub sellest, kas me oleme seda juba oma eelmistes raportites otsustanud ja me võime tegelikult kasutada kõik, mis on täna öeldud ja lisada need olulisemad punktid. ma tean, et härra Levandovskil on väga realistlik äh, lähenemine eelarve läbirääkimistele. kuid me ei tohiks taganeda me võime, me ei tohi öelda, et see võiks olla Euroopa tuleviku jaoks oluline ja sel põhjusel me peame ütlema, et liikmesriigid ja riigipead on otsustanud kulutada kolm protsenti SKT-st, SKT aga me ei teinud seda. Äh, mis ei tähenda, et me ei taha suuremat eelarvet, me võime võib-olla leppida selles saja kahekümnes miljonis, me otsustasime seda vahearuande kuid see ei vasta Euroopa Liidu sissemaksetele, kui me soovime, et kulutused oleks kolm protsenti SKT-st. seega on poliitiliselt oluline mitte alustada nagu kerjusena, vaid alustada sellest, millest me oleme juba otsusele jõudnud. seda esiteks. teiseks, ma lühidalt vastaksin sellele, mida härra Toma ütles. kui me tahame äh, ülekandeid teha äh, teadusuuringute ja teiste projektide, siis ma paluksin koordinaatoritel mõelda et mitte kommenteerida poli-, komisjoni tööstusstrateegia ja poliitikat, minu arvates see on üks kõige halvemaid poliitikadokumente, mida ma olen elus näinud. ja me oleme nüüd ITRE komisjonis ja nüüd me jätame meie lugupeetud komisjoni esimehele selle kirja koostamise. ja kui tööstuskomisjon ei reageeri komisjoni tööstusdokumendile, siis mida veel me teeme? ja kui me tõesti tahame üle kanda äh, põhiuuringutest äh, üle kogu väärtusahela ambitsioonikatele projektidele, mis on seotud tööstuspoliitika ja tehnoloogiapoliitika aspektidega, siis mina kutsuksin üles mõtlema veel kord. kuidas tugevdada veel kord ITRE seisukohta, me ei tohi ignoreerida seda, mida komisjon on meile esitanud ja ei jäta seda ainult esimehe ülesandeks vastata komisjonile, sest see on tõesti minu arvates komisjoni poolt kõige viletsam dokument, mis nad on avaldanud. ja viimasena kui me räägime MFF-ist, siis me peaksime kõike arvestama ja tegema seda süsteemselt. kas me vastutame Euroopa äh, Tehnoloogia Instituudi eest, me peame süsteemselt lähenema, mitte ei pea valikuliselt lähenema. vastasel juhul tekib mõte, et me äh, oleme teatud äh, tähelepanu keskme kuhugi viinud äh, ja ma soovin, et ka kolleegid arvestaksid neid eelarve aspekte ja mitte ainult ITRE komisjoni seisukohal ja ma palun raportööri nimel mitte ainult konkreetselt rõhutada ühte või teist asja, vaid hõlmata kõik küsimused, sest süsteemne lähenemine on oluline. ja me ei tohiks luua muljet, et et me valime midagi välja, nagu näiteks e, Tehnoloogia Instituudi eelarve ja suur tänu, härra eelarve, eelarve ja muudatuste esitamise tähtaeg on neljateistkümnes november, sellega me oleme selle päevakorrapunkti lõpetanud ja viimasena muud küsimused, kas on muid küsimusi, kui mitte, siis sellega lõpetame, järgmised koosolekud on kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal novembril, suur tänu!